selle, äh, selle vestlusega lõpetame. daamid ja härrad. mul on lisaks veel teadaandeid. pärast äh, seitsmenda juuli täiskogu istungi äh, peatamist, seitsmendal juulil kaks tuhat üksteist võeti vastu protokoll, kas keegi soovib seda kommenteerida? keegi ei soovi protokolli kommenteerida vastavalt kodukorra punktile kakssada